nimetada eh, eh, eh, härra Bashir dele-, ähm, Magrebi riigi delegatsiooni liikmeks. kas kellelgi on midagi selle vastu, keegi ei, ei soovi sõna, seega on äh, see ametisse nimetamine jõustunud